Äh, lubage anda teada neile, kes veel kuulnud ei ole, et äh, täna äh, taaskord täislastis pagulaslaev läks põhja Sitsiiliast lõunas, ohvrite arv võib ulatuda sadadeni. see on üks paljudest õnnetustest, mida me oleme näinud viimastel kuudel me oleme väga mures kõige üle, mis toimub ning peame tegema kõik võimalikku selleks, et sellised tragöödiad